Ähm, siia kotta jäid ka pärast äh, südaööd veel ja meie istung jätkub mitte homme, vaid juba täna, neljapäeval, kolmeteistkümnendal.